me jõuame nüüd oma päevakorras hääletuste juurde. ja esimene hääletamise punkt on see, et äh, tuleb valida ombudsman. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu hetkeks äh, sellele, et me peame näitama maailmale, et me oleme tehnoloogiliselt tulevikku vaatav parlament ning me hääletame elektrooniliselt. hääletamine on elektrooniline, teile jagati välja juhtnöörid, kuidas seda teha, ükskord kirjalikult ja ükskord ka e-kirja teel. sellegipoolest ma tutvustan siiski menetlust pärast seda, kui hääletamine algab, siis äh, tuleb teie ekraanile selline pilt, nagu te näete välja jagatud materjalidest. siin on kirjutatud, äh, millest me täna räägime, nimelt ombudsmani valimine. edasi näete te nimetatud kandidaatide nimekirja ning ka äh, ombudsmani positsiooni arvu äh, ning samuti neid hääli, mida on võimalik täna kokku anda äh,. tegemist on üksikkandidaadi poolt hääletamisega. märgige ära kandidaadi äh, nime, keda te tahate valida seda äh, sinise noolega, mis on paremal pool all teie hääletamiskonsoolide pea, po, peal. saate selle noolega liikuda mööda nimekirja. Te saate hääletada siis, kui te olete jõudnud äh, sobiva kandidaadi nime juurde ning saate plussmärgi äh, märkida või te saate jääda äh, erapooletuks, aga te ei saa ei hääletada. nii et ükskord veel, pärast seda, kui te olete sellest nimekirjast tuvastanud äh, omale sobiva kandidaadi, saate te noolega sinna peale liikuda ning te saate tema poolt hääletada või jääda erapooletuks ning äh, siis äh, ilmub tärnikene selle nime taha näiteks on siis Placido Domingo ja seal on tärnike taga. kui te tahate, et teie hääletustulemus oleks anonüümne, siis te saate selle äh, tärnikesega sealt kustutada. ning sinise nupuga, millega te olete valinud äh, oma kandidaadi, sinna peale lähete uuesti ning tärnike kaob, siis ei saa keegi teada, keda te valisite ma arvan, et sellega on enamus kaetud, mis vaja oli küsin, kas on inimesi, kes ei ole menetlusega kursis ja tahaksid veel küsimusi esitada? Ja, bitte sehr. E, panie e, przewodniczący myślę że nie tak härra president ma arvan et täiesti taktitu on praegu Luciano Pavarotti nime siia nimekirja panna, kes on kahjuks surnud. okei okay., hat jemand etwas zur Technik noch? kas kellelgi on mõni tehniline küsimus, küsib härra president. ei tundu olevat hästi, siis äh, teeme testi hääletuse. ja kontrollhääletusel tulevad sinna ekraanile nimed, võite valida kellegi välja ning kontrolli hääletusel on järgmine õiguslik eesmärk. Äh, viitame kodukorra artiklile kakssada neli lõige kuus enne kui me hakkame hääletama, on vaja selgeks teha, et vähemalt pooled äh, parlamendiliikmed on saalis kohal. minu arust äh, silma järgi paistab, et see nii on, aga kontrollime siiski kontrollhääletuse läbi, kas see nii on Te võite hääletada, siin on pandud Gustav Klimt, Modigliani Amededo, Paolo Picasso, Auguste Renoir, William Turner ja Vincent van Gogh. Äh, ma peaksin küll teile öel-, ütlema, et kõik need inimesed on kahjuks manalateele läinud, aga need olid lihtsalt meie testhääletuse kandidaadid. nii et äh, proovihääletus on nüüd alanud. olge head Presidents. kui te olete hääletanud, siis äh, tekib sinine tuluke ning siis on teie hääl ka antud. küsin nüüd, kas te olete kõik hääletanud? siis on hääletamine praegu lõppenud abgegebene Stimmen 617. kuussada seitseteist häält on antud. kaheksakümmend üheksa erapooletut. meie eesmärk on saada kolmsada üheksa häält ja keegi ei ole neist kandidaatidest seda saanud. nii, jõuame nüüd õige hääletuse juurde, daamid ja härrad üks väike hetk tuleb nüüd oodata, sellepärast et süsteem tuleb äh, restartida, aga ma tahaksin äh, rääkida nüüd kandidaatidest äh, sel ajal. selleks, et kandidaate saaks ametisse hääletada, on meil järgmised kandidaadid. ja nimekiri on järgnev. härra Alex Brenningmeier, härra Markus Jeeger, proua Riie Omen-Roiden, proua Emily O'Reilly proua Dagmar Rood-Perent ning härra Francesco Speroni. ning süsteem tuleb välja, on valmis hääletamiseks, nii et hääletamine on alanud. haben kas kõik äh, parlamendiliikmed on oma hääle andnud? küsin veel korra, kas kõik inimesed on hääletanud? tundub nii olevat. nii, kolmandat korda ma küsin, kas kõik on hääletanud? nii on, siis on hääletamine lõppenud kuussada kolmkümmend viis häält anti, seitsekümmend kaheksa häält on siin erapooletut, kolmsada kaheksateist on meie enamus ning mitte keegi seda häältesaaki ei saavutanud. see tähendab, et meil on ka teine hääletamisvoor ja sie haben recht entschuldigung ich habe mich. Teil on õigus, ütleb härra president, äh, arvutasin siin valesti. seitsesada kolmteist häält on antud kokku. daamid ja härrad, kuna esimeses hääletusvoorus keegi enamust ei saavutanud, siis toimub nüüd ka teine hääletusvoor ja see toimub nimelt homme. suur tänu! wir kommen nun zur abstimmung über den jõuame nüüd äh, proua Roth-Berenti raporti hääletamise juurde Euroopa Liidu ametnike personali eeskirjad ning liidu muude teenistujate teenistustingimused. võtame plokk üks, see on äh, üle vaadatud muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud plokk kaks äh, langeb sellega ära ning äh, ka muudatusettepanek seitsekümmend üheksa. nüüd äh, tuleme komisjoni muudetud kujul ettepaneku juurde, kes on poolt, andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? see on vastu võetud jõuame edasi nimelise hääletuse juurde ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see ettepanek on vastu võetud. härra volinik Šefčovitš on sõna palunud äh, lühidalt, olge hea. mikrofon ei ole sees. Like to... suur tänu, härra president, äh, ma tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et isiklikult tänada teid, härra president, ning Euroopa Parlamenti tervikuna väga tugeva toe eest selle väga raske läbirääkimiste protsessi jooksul ja me teame, et ilma teie isikliku panuseta ning äh, väga tõhusa tööta mitmeaastase finantsraamistiku kallal ei oleks olnud see tulemus üldse võimaldatav tahaksin südamlikult tänada ka äh, proua Dagmar Raud-Perentit raportöörina ning äh, vararaportööre proua Littenberger, proua Wikström, härra Karim Äh, ja härra Speroni ning teised, äh, kes on väga tõhusat tööd teinud selle raporti kallal ning äh, väga tugeva ajasurve all on nad tegelikult saavutanud kokkuvõttes väga hea tulemuse. mul on väga hea meel tänase hääletamise tulemuse üle, härra president, sellepärast et need teenistustingimused, mis on nüüd heaks kiidetud ning läbi administratiivse reformi oleme me näidanud, et Euroopa Liidu ametnikud on, käivad ühte sammu Euroopa kodanikudega, sellepärast et see kutsub üles eh, moderniseerimisele ja kärpimisele, aga see on olnud ka väga hea eh, kokkuvõttes Euroopa Liidu institutsioonide ning ametnike jaoks. meil on endiselt võimalik palgale võtta väga kõrge kvalifikatsiooniga inimesi ning tänane hääletus on selgitanud välja, et töö töö Euroopa Liidu institutsioonides ei tähenda ainult seda, et me näitame tuhandevat Euroopa meelsust ja pühendumust, vaid me näitame ka oskust äh, seda, et äh, kõige nõudlikumad kvalifikatsiooni valits-, valimise tingimused on täidetud ning inimesed on nõus pikemaid töötunde tegema ja minema pensionile hiljem kui äh, liikmesriikide ametnikud nii et äh, ma tahaksin kokkuvõttes öelda, et ma usun, et läbi selle uuenduse on Euroopa Liidu ametnikkond äh, võimeline silmitsi seisma tänase kriisiga, Euroopa ja üleilmsete väljakutsetega ning töötada Euroopa kallal, mis tuleb äh, kriisist välja tugevamana, kui ta enne oli. suur tänu, härra president! Köszönöm, Gerd Vácz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 rohelistelt saanud ettepaneku äh, välisasjade komisjoni nimetamise kohta vastuvõtjaid ei ole heaks kiidetud. nüüd vastavalt päevakorrale härra Metsarase